suur aitäh, härra juhataja. aitäh. see oli väga huvitav mõttevahetus härra Schäferi ja Lavrinidisega. ja ma leian, et me võiksime e, alustada lõppseisukoha moodustamist meie komisjonis põhimõtteliselt on asi resolutsiooni vastuvõtmises, selle heakskiitmises, selles osas oli kõige rohkem muudatusettepanekuid nii otsustati enamus fraktsioonide poolt, minul kui raportööril oli siis võimalus sellest kujundada tasakaalustatud resolutsioon eh, poliitilises mõttes. see puudutab ju meie nõusoleku andmist poliitilise lepingu sõlmimise kohta. me räägime poliitilisest olukorrast Kuubas, mis on antud kontekstis erakordselt oluline, väga tähtis. ma tahaksin tänada kõiki kolleege koostöö eest härra esimees ütles, et oli kakskümmend viis eh, eh, muudatusettepanekut, mille tegid kõik eh, selle kõrge koja fraktsioonid. kaheksakümmend üks on kaasatud seitsekümne viide kompromiss parandusse, siis oli meil sada kaks muudatusettepanekut, mis hõlma, kuid need kompromissettepanekud hõlmasid juba neid muudatusettepanekuid. see kõik ei ole sugugi väga oluline praegu, ma lihtsalt püüdsin olla piisavalt keskendunud ja inimeste seisukohti ühitada, neid ka sõnastada, ositi ei osutunud see kõige lihtsamaks inimestel on erinevad käsitlused, erinevad seisukohad ja need erinevad seisukohad on ka fraktsiooniti väga erinevad, kuid meie jaoks oli oluline leida võimalikult lai konsensus, mis vastaks üldjoontes ka kõikide ootustele. loomulikult oli vaja nii mõndagi ohvriks tuua, mõningaid seisukohti kitsendada ja kui ma rääkisin nende kompromissettepanekute analüüsid, siis mõningad kolleegid Rahvaparteist ja liberaalide seast ütlesid, et siia tuleks kaasata veel nii mõnigi äh, teine muudatusettepanek, ma palusin neil need muudatusettepanekud teha. Alde variraportöör need ka esitas, ma tänan Alde variraportööri töö eest tahan selle just esile tuua, kuid tahan öelda seda, mida ütlesin juba variraportööride koosolekul. olen sellest korduvalt varemgi rääkinud. teistel puhkudel mul on tegelikult ka selles resolutsioonis kasutatud teatud eh, kriteeriume selleks, et eh, üht või teist eh, muudatusettepanekut rakendada, mul olid omad kriteeriumid ja tegemist on ju resolutsiooniga mille, mis on kaasuv dokument lepingu sõlmimiseks heakskiidu andmisele. ma lükkasin tagasi need aspektid, mis olid liiga kirjeldavad. samal põhjusel, see ei olnud lihtsalt tehtud õiges kohas õige sobiva resolutsiooni jaoks kui me rääkisime konkreetsetest juhtudest, mis puudutab inimõiguste rikkumisi või inimõigusi Kuubal, siis need on need momendid, millest rääkis ka härra Lavrinidis. me peame ühiselt eh, härra Lavrinidisega välja töötama eh, jätkumeetmed, jätkutegevuse selleks, et teha koostööd Kuuba uue valitsusega kas me edeneme või mitte, kui täiesti konkreetsetest juhtumistest lähtudes peaksid olema kajastatud ka selles äh, fraktsioonis ositi, aga ka mitte, sest mitte see, et need juhtumid ei oleks kuidagi olulised inimõiguste kaitse seisukohalt või et mina neid tõsiselt ei võtaks, seega ma töötasin välja kompromissid ja need, mis puudutavad minu fraktsiooni üldist seisukohta, siis need on suhteliselt julged kompromissid. kui minu ülesanne ei ole siin sotsiaaldemokraatide fraktsioonide seisukohti välja tuua, minu jaoks oli oluline sõnastada käesoleva kõrge koja arusaamad enamik fraktsioone tahaksid ju muudatusi, tahaksid, et kuupall nad aset leiaksid tahaksid, tahaksid näha poliitilise süsteemi muutumise arengut, e, inimeste elu paranemist Kuubal. see on minu arvates midagi niisugust, e, mida ma tõesti püüdsin selles dokumendis kajastada, ma püüdsin E, siin asju e, grupeerida selleks, et nende taha tuua e, erinevate fraktsioonide enamik ma tõesti olen huvitatud sellest, et Kuubal inimõigustega olukord paraneb, et toimub areng majanduslikus mõttes, toimub demokraatia areng ja ma leian, et parim instrument selleks on dialoogi edendamine, seega lepingu sõlmimine dialoogi jätkamiseks, andke andeks, kes siin on kedagi, kes dialoogi ei soovi või soovivad seda raskendada, keerulisemaks muuta meil on vaja lepingut ja selleks, et me lepingu öö, saaksime sõlmida, on vaja nii ühe kui teise poole valmisolekut ja nõusolekut. vastasel korral pole tegemist kokkuleppe või lepinguga. sest muidu tekib olukord, kus Euroopa Liidul ei õnnestu olla kaasosaliseks nendes muudatustes, mida me kõik Kuubal ootame ja eeldame meie olukord äh, muutub ju sel juhul palju keerulisemaks, me ei saa sel juhul äh, demokraatlis-, äh, demokraatlikku arengut Kuubal mõjutada, kui me resu-, seda lepingut heaks ei kiida. kui me räägime kompromissettepanekutest, siis kaheksa neist puudutavad inimõigusi Kuubal ka kolleegid rõhutasid seda, et see on väga vajalik, siis on tegemist rahvusvaheliste inimõiguste valdkonna aspektidega, et Kuuba peaks inimõigustest kinni, et ta neid järgiks, siin on sätestatud ka Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu poliitilised eesmärgid demokraatlike muudatuste ja inimõiguste kaitse saavutamiseks. siis on meil kompromiss number üksteist, siin on taas jutt Äh, inimeste, kodanike põhivabadustest, äh, koosolekute vabadustest, äh, poliitiliste poliitilises tegevuses osalejatele võimaluse andmisest, inimõiguste aktivistide tagakiusamise lõpetamise, siis on muudatusettepanek number kolmteist, siin on, rõhutatakse vabaduse teema ülalhoidmise vajadust, vabadust kui sellist, kui väärtust. me rõhutasime seda resolutsioonis, siis on meil kompromissettepanek number kakskümmend kaks, ka see on pühendatud inimõiguste teemale. siis, mis käsitleb poliitilist dümaati-, dünaamikat, meie ootusi ja siis on siin ka üldise iseloomuga punkte, mis samuti puudutavad inimõigusi. nüüd meie eesmärkidest, jah, meil Euroopa Liiduna on eesmärgid ja see väljend, neid väljendab kompromiss number üheksa. me sõnastasime siin täiesti selle oma eesmärgi selgelt. see puudutab välispoliitiliste instrumentide kasutamist selleks, et tõhustada tsiviilühiskonna arengut Kuubal oleks ju tore, kui kolleegid suudaksid vääriliselt hinnata meie tehtud jõupingutusi, sest et asi on ju siin tõepoolest selle, et saavutada Kuubal demokraatlik areng, demokraatlikud muudatused, see on tõesti väga oluline. nüüd kompromiss kümme. selles rõhutame me seda, et terve rida momente on vastastikku eh, kohustusliku iseloomuga siis on teatud kitsendustest jutt, siis kompromiss äh, seitse, neliteist, kakskümmend kolm, see puudutab majanduse liberaliseerimist ja selleks vajalikke garantiisid, investeeringuid, siis muudatusettepanek seitseteist, see näeb äh, ette et delegatsiooni lähetamise Kuubale, põhimõtteliselt on selleks nõusolek olemas, aga me ei tea, millal see visiit aset leiab, siis on kompromissettepanek number kaksteist. see on ka väga oluline kompromissettepanek. minu meelest on väga oluline, äh, et see siia jääb ante este Parlamento sobre la marcha del acuerdo, es decir, un seguimiento oluline on ka Kuuba poole vastutuskohustus, see punkt kuubalastele ilmselt väga ei meeldi. väga olulised momendid sisalduvad resolutsioonid, mis on poliitiliselt tundlikud ja mis sisendavad meie, sisaldavad meiepoolseid ootusi sellele lepingule Äh, ka liikmesriigid on sarnastel seisukohtadel ja me puutusime äh, samast seisu, olukorraga kokku ka kahekümne viie aasta eest, kui me rääkisime ühistest seisukohtadest. enam kui kakskümmend kaks liikmesriiki väljendasid toona oma seisukohti demokraatlike arengute ja muudatuste suhtes. kallid kolleegid, palun võtke ennast kokku püüdke toetada saavutatud kompromisse, sest see on aluseks, et saavutada maksimaalne toetus sellele resolutsioonile. me peame jääma sidusaks, sidusaks ka selles resolutsioonis. me ei saa teha ühelt poolt uksi lahti ja teisi uksi paralleelselt sulgeda. me soovime eh, olla eh, ambitsioonikad me soovime Kuubal inimõiguste paranemist, vabaduse eh, süvenemist, majanduse arengut ja seepärast eh, peame me eh, olema sidusad ja selline on asjade praegune seis. mul on kindlasti huvitav kuulata kolleegide reaktsioone. minu arvates on väga oluline, et Euroopa Liidu suursaadik Havanas Mm, kes ootab samuti meie otsust, eh, saaks eh, koheselt teavitatud. ma leian, et me suudame leida kindlasti parima tee eh, selle liipingu heakskiitmisel, tee, mis aitab Kuuba inimestel saavutada tulevikus parem tulevik. The... E- suur tänu. nüüd variraportöörid kõigepealt äh,. härra De Cantes, palun. aitäh, härra juhataja kõigepealt tahaksin väljendada oma kahetsust selle üle, et jäin hiljaks, kuivõrd äh, lennuk jäi hiljaks ja ma oleks veelgi tahtnud kuulata härra äh, Lavrinidist kui äh, Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajat. sest äh, mind huvitas väga tema seisukoht olu-, äh, hinnang olukorrale Kuubal ma ei taha olla liiga kriitiline, ma lihtsalt tahaksin siin vabandada, et ma ei saanud olla selle teabe juures, ma räägin oma fraktsiooni, Rahvapartei fraktsiooni nimel. tegemist on väga, eh, väga keerulise eh, teemaga, ma arvan, et ka raportööril oli siinkohal tegemist väga keerulise ülesandega, mille ta pidi lahendama ma leian, et ta tegutses väga pühendunult, et ta püüdis kõiges hinges saavutada tasakaalustatud seisukohti selles resolutsioonis. ta soovis saavutada head töö tulemust, kuid vahel on nii, on tegemist siiski olukorraga, kus resolutsioonides tuleks siiski pöörata senisest enam tähelepanu nüanssidele ma tahaksin siinkohal rõhutada, et Euroopa Rahvapartei fraktsioon põhimõtteliselt toetab toetab koostöölepingu mm, sõlmimist. me leiame, tegemist on ajaloolise võimalusega, mida ei tohi kasutamata jätta. me peame selle võimaluse ära kasutama ja nii, seda rõhutas ka raportöör me peame muidugi jälgima, milliseid kõnesid täiskogu istungil sel teemal pidama hakatakse, kuid me peame arvestama sellega, et välja võivad tulla seisukohad, mida me tegelikult üldse sõnaselgelt kõrges kojas kuulda ei soovi. ma tahaksin rõhutada, et meil fraktsioonis valitseb äh, põhimõtteline konsensus kompromisside suhtes, kompromisside suhtes, mida raportöör tutvustas ja ma tänan raportööri nende arvukate äh, kompromisside ees, mida ta äh, kõrgeid eesmärke silmas pidades suutis saavutada. ma leian, et ka muudatusettepanekud väärivad seda, et nendega arvestataks. kuid me peaksime tegema veel täiendavaid jõupingutusi selleks, et ka kompromisside teksti eh, täiendavalt parandada. tegemist on tõeliselt ajaloolise võimalusega, me peame selle võimaluse ära kasutama. on oluline, et Kuuba asuks demokratiseerumise teele Euroopa Liidu toel me peame vastu võtma Kuuba valitsuse välja sirutatud käe, kuid meie jõupingutused ei tohi selle tõttu nõrgeneda. proua ra raportöör, ühel istungitel, istungitest arutasime dokumenti kus eh, tehti jõupüüdlusi dokumendi parandamise suunas. asi ei olnud mitte ainult raportööri muudatusettepanekutes, vaid tegemist oli eh, seadusandlikes, seadusloomelistes eh, momentides ja seetõttu me ei tohiks kordagi kaotada kontrolli oma mõistuse üle, me peame tegutsema mõistusepäraselt ja minu fraktsiooni liikmetega läbi rääkides, kes on võib-olla veidi ambitsioonikamad kui senine dokument. Äh, nemad soovivad kindlasti täiendavate kompromisside saavutamist, sest antud dokumente seda, neid kõiki veel täni ei väljenda, kuid on väga keeruline äh, rääkida äh, kuidagi üldsõnaliselt, kui me räägime poliitvangidest Äh, kui me räägime Sahharovi auhinna, äh, auhinnavõitja äh, represseerimistest näiteks. andke andeks see on õige, kui te leiate, et tema nimi peab olema dokumendis kajastatud, kuid poliitika on võimalikkuse kunst, mistõttu tuleb seda arvestada ka kompromisside sõlmimisel. loomulikult äh, me arvestame sellega, mida proua raportöör ütles. kõik loodavad, et, et äh, me suudame dokumendi vastu võtta, et ka sotsiaaldemokraadid osutuvad äh, fraktsiooniks, kes peavad oma sõna. aga poliitvangide teema on teema, mida me ei tahaks nõuda, et oleks kajastatud, aga me ei tohi seda teemat unustada. kui sellesse dokumenti kaasata ühe või teise poliitvangi teema, siis tuleb arvestada, mis on sellise nime inimese kaasamise tagajärjed niisugusesse dokumenti. kõik need asjad, nagu juba öeldud seonduvalt äh, äh, sellega, et ka rahumeelseid dissidente endiselt äh, jälitatakse, et ka inimõiguste komisjonid tegelevad regulaarselt inimeste vahistamise küsimustega, kus selleks ei olnud tegelikult õiguslikku alust jah, võib-olla on siinviibijatel sellesse teksti erinev suhtumine, kuid ma tahaksin rõhutada, et on oluline, et põhimõttelistes küsimustes me peaksime jõudma kokkuleppele ja me ei tohiks käest lasta seda ajaloolist võimalust ja peaksime selle eh, lepingu eh, sõlmimisega heaks kiitma, see on meie ajalooline šanss. suur tänu järgmisena annan sõna endale, olen ühtlasi ECR fraktsiooni variraportöör. tänan raportööri kogu tehtud töö eest, koostöö eest, nagu juba öeldud, me läheneme sellele avatud meelega, aga inimõiguste aspekt on kõige olulisem antud dialoogis, sellepärast et majandus, kultuuri ja teised valdkonnad ei ole niivõrd olulised Euroopa Liidu Kuuba vahelistes suhetes. sellest lähtuvalt on ECR fraktsioon esitanud ka mitmeid muudatusettepanekuid, osad minu sulest, osad teiste sulest. mul on hea meel, et mitmeid ettepanekuid katavad kompromissid, teisi mitte ja me ilmselt avaldame omalt poolt natukene rohkem survet mõlema raporti puhul veel. ECR soovib, et läbirääkimised jätkuksid. ootame koostööd ja loodetavasti jõuame kompromissidele nii, et me saaksime toetada kogu raportit. nii palju ECR fraktsiooni poolt ja nüüd annan sõna järgmisena Aldele, raportöör Kimmines, äh, palun. ma tänan proua Valencianot, raportööri tehtud töö eest, ma arvan, et ta on teinud kõik ja kõikvõimalikku selleks, et äh, see dokument sünniks ja ta on olnud väga paindlik selle dokumendi väljatöötamisel, ma olen täiesti kindel, et me kompromissid ka leiame, me töötame jätkuvalt kompromisside kallal edasi, aga meie jaoks ei saa midagi välja jääda, mis meie jaoks on oluline. me ei tohi oma eesmärke silmis kaotada me peaksime loomulikult leidma mõistliku raamistiku selle dokumendi koostamisel. seda oleme võlgu meie Kuuba rahvale, Kuuba sõpradele. ka nendele tagakiusatutele ja vangidele, kellest, meelsusvangidele, kellest siin oli juttu. Neil on šanss ja me saame kasutada seda šanssi nii, et me kaasame sellesse dokumenti täiendavaid nüansse mis tõepool-, millest võtta vastu dokumendi, millest oleks abi ka Kuuba öö, valitsusel ja võimudel ja mitte ainult Kuuba diktatuuril. me jõuame kokkuleppele, me läbi räägime täiendavalt läbi, tänan. aitäh, proua Imenes, nüüd äh, härra Utrasut, palun roheliste nimel aitäh, nagu Luis de Grandes ütles, pean minagi vabandama, et hilja kohale jõudsin ja ei kuulnud härra Lambrinidest, tahaksin tänada eh, teda selle suurepärase töö eest, mida ta on teinud Kuubal. <clears throat> ma olen temaga sellest ka rääkinud, tõepoolest suurepärane töö, struktureeritud dialoog on nüüd avatud. me ei ole sellist dialoogi viimastel aastatel Kuuba valitsusega pidada saanud. nii et suur tänu talle. ma ei taha öelda seda, mida juba eelnevates aruteludes öeldud sai tahaksin oma fraktsiooni poolt küll aga öelda, et kompromiss muudatusettepanekud, mille raportöör esitas, on väga oluliseks sammuks konsensuse ehitamisel. me leiame, et uue suhte arendamine saare ja Euroopa Liidu vahel, seda kõike peaks saatma ka võimalikult laiapõhjaline Euroopa Parlamendi toetus. ja minu fraktsiooni seisukoht on, et see tekst peaks pälvima laiapõhjalise konsensuse. nagu olen ka varem öelnud, oleks väga halb, kui me lihtsalt seda kokkulepet toetaksime. me ei taha, et selles resolutsioonis oleks midagi, mis oleks avatuse vastu, inimõiguste vastu. on kaheksa muudatusettepanekut kahekümne viiest, mis puudutavad inimõigusi ja ma ei mäleta, mõnda teist dokumenti, mis oleks niivõrd nõudlik. ja ma hoiatan selle vastu, et muuta seda teksti veelgi rangemaks, sest siis on meil raske ka laia konsensust saavutada ja me seaksime ohtu kogu selle uue sammu eesmärgi Euroopa Liit on juba selle uue raamistiku kallal tööd äh, tegema asunud ja valitsusjuhid on juba planeerinud oma visiidid äh, saareriiki ja me ei tahaks äh, seda ohtu seada, see ei anna, annaks kellelegi midagi juurde. ja seetõttu ma tahaksin toetada raportööri, ta on õigel teel ja meie fraktsioon toetab teda. aitäh, härra Urtasun, härra Salafranca, palun aitäh! minu arvates selgitas kolleeg väga hästi, milline on meie seisukoht, kahekümne, kakskümmend kaheksa Euroopa Liidu liikmesriigid, Euroopa Liit kui institutsioon tervikuna on kutsunud parlamenti üles heakskiitu selle lepingu sõlmimisele andma. meie fraktsiooni meelest, aga, aga ma sain aru, et ka raportööri meelest ei saa sellega mingeid probleeme tulla, kuid ma leian, et Euroopa Parlamendil on vaatamata ülaltoodule õigus siiski oma seisukoht moodustada, oma seisukoht välja öelda. jutt ei ole siin kurameerimisest Kuuba valitsusega me räägime ikkagi põhivabadustest ja inimõigustest ja nii ka nagu siin istungitel käigus selgitas suletud uste taga härra Lavrinidis, et Kuubas ei ole ju praegu sugugi paradiis ja me peame vaatama, kuidas me saaksime tegutseda sidusalt. ma ei soovi tegelikult äh, Kuubalt mitte midagi erilist või enamat kui nendelt riikidelt, kellelt me oleme eeldanud inimõigustest kinnipidamist. me peame toimima sidusalt. me peame lähtuma sellest, milline on üldised arusaamad. ma tahaksin paluda, et me panustaksime sellesse dokumenti veidi enam, raportöör on seda juba kõigest teinud, ma tõesti soovin, et valmis dokumente, mida me saaksime kõik südametunnistuse piinadeta toetada. ma leian, et härra Lavrinidis ütles selgelt, et mitte keegi tegelikult ei taha hetkel takistada selle lepingu öö, eh, jõustumist. aga me peame arvestama reaalsusega, mis tänasel päeval valitseb. Like... aitäh, kas on veel kolleege, kes sooviksid midagi öelda? mitte, siis võib-olla proua Valenciano, soovite kokkuvõtte teha? Yo, por supuesto, siempre estoy abierta a estudiar nuevas. aitäh! loomulikult oleme me valmis vastu võtma ka uusi ettepanekuid ja neid läbi vaatama. Mm, teatud osas me oleme jõudnud aga oma võimalikkuse piirideni, kui me räägime sidususest. jah, e, leping, no miks mitte, probleemi ei peaks nagu olema, kuid meil on paralleeltekst, mis toob välja ühe probleemi teise järel. E, me ei saa tegelikult vastu võtta kahte dokumenti, mis oleksid üksteisele vasturääkivad, jutt on sellest, et me sõlmime lepingu dialoogi pidamisest. härra Salafranca, te teate seda ju suurepäraselt. asi on ju sellest, jutt on ju sellest, et me soovime alustada seda, mida me ju Kuubaga alustada tahame, tähendab sisulist struktureeritud dialoogist. jah, me peame tegema teatud edusamme, see on nii nagu kaubanduslepingu puhul, arvestagem sellega kuni viimase sekundini saab loomulikult eh, selle resolutsiooni osas läbi rääkida, aga loomulikult tuleb jääda sidusaks. kui me oleme nõus sellega, et soovime avada uue peatüki suhetes Kuubaga, siis me peame eh, selle eh, lepingu heaks kiitma, lepingu, mis käsitleb meie dialoogi jätkamist, muuhulgas seadmata küsimuse märgi alla meie, meie jaoks olulisi väärtusi liikmesriigid on ju tegelikult seda edene, edasi arenenud dialoogi arendamas. me peaksime jääma reaalsuse piiridesse, lähtuma sellest, mis tänasel päeval juba aset leiab, see aitaks meid olulisel määral edasi, aitäh! aitäh, proua Valenciano! arutelu lõpus tahaksin öelda seda, et hääletus on määratud kahekümnendale juunile Ahveti komisjonis ja lõpphääletus täiskogul arvatavasti juulis. nüüd võiksime minna kaheksanda ja üheksanda Uus-Meremaa teema juurde, kuid äh, liiga vara veel, sellepärast ma praegu katkestaksin meie koosoleku, kuna härra Tänukit siin ei ole, jätkame kell viis. aitäh härra Schäferile siia tulemise eest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 We will resume the meeting with um... jätkame koosolekuga päevakorra punktiga seitse, mis kõneleja vabandab punktidega kaheksa, üheksa, mis puudutab suhteid Uus-Meremaa ja Euroopa Liidu vahel ja partnerluslepingut. Euroopa Liit ja Uus-Meremaa on endiselt seotud äh, ajalooliste sidemetega, majandussidemetega, kultuuriliste sidemetega. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal sõlmiti uus äh, kokkulepe ja see hõlmab ühise huvi teemasid, terrorismivastast võitlust, inimõigusi, majanduskoostööd, kaubandust, kliimamuutusi, teadus- ning arengu äh, teemalisi ettevõtmisi Uus-Meremaa peaminister oli visiidil Brüsselis jaanuaris vaid kuu pärast ametisse asumist, see näitab, kuivõrd suurt tähtsust omistab ta kahepoolsetele suhetele. nüüd aga annaksin sõna Ahveti raportöörile härra Tännokile, kes on soovituse koostanud ja ka sellega kaasneva resolutsiooni, palun. aitäh, härra aseesimees Mm, Uus-Meremaa ning äh, liikmesriikide vahelisi suhteid ja koostööd käsitleva partnerluslepingu sõlmimine on väga tervitatav. Uus-Meremaa on üks äh, lähemaid äh, partnerid Euroopa Liidule, meil on ühised huvid ja see partnerlusleping puudutab ühiseid teemasid, mille osas lepiti kokku juba kahe tuhande seitsmendal aastal. Need veelgi tugevdasid meie sidemeid ja äh, kehtestasid äh, ka regulaarsemad kontaktid. mul on hea meel, et nüüd äh, lisame siia ka resolutsiooni, lisaks ähm, parlamendi seisukohale, kus me saame enda toetust sellele kokkuleppele, partnerluslepingule avaldada. see partnerlusleping hõlmab mitmeid teemasid mida me soovisime siin näha ja see on sarnane Kanada strateegilise koostöölepingu sisuga, mille raportööriks ma samuti olin, nii et need valdkonnad on terrorismivastane võitlus, organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus, globaalse arengu toetamine, muidugi ka kliima muutuste vastane võitlus ja jätkusuutliku arengu soodustamine. Uus-Meremaa on taastuvenergiasektoris liidripositsioonil ja on seadnud endale ambitsioonikad eesmärgid taastuvenergia tootmisel, mis on sarnased ähm, paljude meie liikmesriikide eesmärkidega kliimamuutuste vastane võitlus, jätkusuutlik areng ning bio, ähm, bioloogilise mitmekesisuse toetamine äh, on olulised teemad äh, ja mina toetan sellist lähenemist igati. see artikkel viisteist, mis keskendub äh, koostööle WTO lepingute edasiarendamisel, äh, mis puudutab näiteks fütosanitaarnõudeid, see samuti on konsensuslik. me näeme, et partnerlusleping samuti rõhutab seda, kui oluline on raamlepingu täitmine, et jätkuksid ka Euroopa Liidu missioonid. meil on mõlemil väga oluline roll stabiilsuse ning rahu tagamisel kogu maailmas, mis on väga tähtis, arvestades riigi väiksust ja ka geograafilist asukohta erinevates äh, piraatluse vastastes äh, operatsioonides on koostööd tehtud Euroopa Liiduga ja loodan, et selline koostöö jätkub ka tulevikus julgeoleku ning kaitsepoliitika vallas. tahaksin uuesti mainida äh, ka seda, et siin resolutsioonis on välja toodud USA, Uus-Meremaa roll politseimissioonides Afganistanis, Afganistani teemalise Brüsseli kohtumise raames kaks tuhat kuusteist aastal oktoobris lepiti selles kokku. kui räägin resolutsioonist endast, siis tundub, et ma kajastan enamuse arvamust, kui ütlen, et see kajastab seda positiivset vaadet, mis on suhetele Uus-Meremaaga Euroopa Liidus ja see on kindlasti kogu maailma huvides, et need suhted niimoodi edasi areneksid. ma homme Äh, lisaksin veel paar muudatusettepanekut, eriti mis puudutab rahvusvahelisi ja regionaalseid algatusi, mida mõlemad osapooled toetavad ja loodan, et enamik äh, muudatusettepanekuid saab äh, olema samamoodi konstruktiivsed kahe partneri lepingu osas. see kõik on osa laiemast eduloost Euroopa Liidu jaoks kus me püüame saavutada kolmandate riikidega kokkuleppeid nii poliitili-, poliitika vallas kui ka vabakaubanduse vallas. pärast seda ning seda äh, äh, vastuvõtmist on äh, näha, kuidas me ka Vaikse ookeani piirkonnaga enam koostööd teeme selleks, et alustada Austraalia, Jaapan ning Uus-Meremaa, Maremaa, Meremaaga ka kaubandusalased läbirääkimised ja loodame, et äh, see toob, kannab ka vilju. samal ajal, kui Ühendkuningriigis said alguse Brexiti läbirääkimised, endiselt on äh, teatud imperialistlike vaadetega poliitikuid, äh, kes räägivad endiselt veel Briti rahvaste ühenduse vastasest kaubandusest parematel tingimustel. nüüd peavad nad läbirääkimisi pidama kahepoolsetel, kahepoolsuse alusel ning jätma kõrvale need äh, tulemused, mis on saavutatud Euroopa Liidu ning äh, partnerite vahelistes läbirääkimistes. aitäh, läheme nüüd äh, variraportööride juurde, kõigepealt Rahvapartei nimel. Uh, härra Ungureanu. härra Tanel Tänuk tegi väga hea sissejuhatuse, tegemist ei ole vastuolulise dokumendiga. me, Uus-Meremaa meil äh, hea partner, kellega me jagame palju väärtusi ja põhimõtteid, olgugi et nad asuvad meist nii kaugel. ja antud äh, partnerluslepinguga me kinnitame üle senised head suhted, arendame neid edasi, näiteks ähm, teadusarengu valdkonnas härra Tarand on teinud äh, suurepärast tööd, äh, eriarvamusi lõppsõnastuse osas äh, meil ei ole, me tuleme omalt poolt välja mõningate muudatusettepanekutega, aga need ei muuda oluliselt selle raporti äh, vaimu. Uus-Meremaa ja mhm. Euroopa Liidu vaheline partnerlusleping on äh, eelsammuks kõikehõlmavale vabakaubanduslepingule, mis on minu arvates loogiline samm. tänan. keegi sotsiaaldemokraatidest sõna ei soovi, nii et äh, ALDE variraportöör, palun. Uh, thank you, Chair. On behalf of ALDE, we also welcome this resolution and part-. proua Diakonu suur tänu, ALDE nimel me tervitame seda resolutsiooni ja, ja üldist lähenemist, see on väga positiivne. Euroopa Liidu uue, Uus-Meremaa vahelistel suhetel on pikk ajalugu, me jagame ühiseid väärtusi, me oleme aktiivsed rahvusvahelisel areenil, kohati samal ajal, samas kohas me teame, et äh, Uus-Meremaa on andnud äh, tugeva panuse Atalanta missiooni ja samuti Afganistanis. nüüd meil on laual äh, partnerlusleping, mis on väga oluline poliitiline ja juriidiline raamistik Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelistele suhetele antud leping äh, käsitleb ka terrorismivastast võitlust, võitlust organiseeritud kuritegevuse vastu, eriti äh, küberkuritegevuse vastu, sellepärast et äh, Uus-Meremaal on seal palju kogemusi ja häid näiteid tuua. me ootame uut kaubanduslepingut, sellepärast et Euroopa Liit on Uus-Meremaa suuruselt kolmas kaubanduspartner meil on väga head majandussuhted. me tervitame väga ka sektoriaalset koostööd põllumajandus, kalandus, energeetika, haridus, teadus ja arendustegevus. me esitame mõned väikesed muudatusettepanekud omalt poolt, mis ei lähe vastuollu härra Tännoki üldise lähenemisega ma loodan, et äh, selle resolutsiooni ning äh, poliitilise ja juriidilise kokkuleppe tulemusel jätkub senine hea koostöö Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahel, aitäh! tänan, keegi rohkem sõna ei soovi, äh, siiski härra Scholz. tänan esimees, ma ei ole variraportöör ja ma ei soovi variraportööride töösse sekkuda, aga kolm märkust minu poolt. kõigepealt tänan äh, raportööri dokumendi eest ja soovin äh, toonitada mõningaid aspekte. kui me räägime tulevasest äh, vabakaubanduslepingust ja kaubanduskoostööst Uus-Meremaaga, siis äh, meil tuleb siin silmas pidada ka käimasolevaid läbirääkimisi äh, Austraaliaga. me peame vaatama, millised äh, uued kvalitatiivsed väärtused luuakse kaubanduspartnerlusega. me soovime jätkusuutlikku arengut me peame vaatama, millised saavad olema keskpikas ja pikas perspektiivis arengud ja sama puudutab ka kultuuri- ja teadusalast koostööd Uus-Meremaaga. meil tuleb leida uusi koostöövaldkondi, nii et me mõlemad, Euroopa Liit ja Uus-Meremaa, saaksime sellest kasu, aitäh! ja nüüd äh, Charles Tannock, kas te soovite veel kord sõna? ja lõppsõnaks, äh, härra esimees, tänan äh, kolleege heade kommentaaride eest, tõesti, siin ei ole tegemist vastuolulise raportiga Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelised äh, suhted on äh, tõesti väga lähedased või isegi kõige lähedasemad, sellepärast et nad jagavad tõesti kõiki meie väärtusi demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi valdkonnas ja nad on äh, meiega ühel rindel võitluses näiteks ka üle eelmise kliima soojenemise vastu ja nii edasi ma tänan teid ähm, usalduse eest, et me saaksime edendada oma suhteid äh, selle ühest küljest lähedase, samas geograafiliselt kaugel asuva riigiga. me vaatame muudatusettepanekud läbi, siis tulevad variraportööride koosolekud ja siis liigume edasi. nagu juba öeldud, siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on homme kell üksteist null null. ja me tuleme selle teema juurde seitsmendal septembril tagasi nüüd äh, sekretariaat andis mulle teada, et punkt number seitse lükatakse homsesse päeva, sellepärast et äh, paljud äh, saadikud, kes käisid lähetusel, ei saa täna siia kell kuus tulla. käesolevaga on tänane koosolek lõppenud ja ahveti koosolek jätkub homme kell üheksa null null, aitäh!